volinik Oettingerile ning äh, kõikidele raportööridele, kes sõna võtsid ning sellega on see arutelu läbi. nüüd läheme aga edasi järgmise päevakorrapunktiga tänasel pärastlõunal. tegemist on äh, lugupeetud Valero raportiga äh, ja see raport puudutab relvaeksporti käsitlevat ühisseisukohta kaks tuhat kaheksa üheksasada nelikümmend neli ÜVJP rakendamise kohta herr talman! jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla. aitäh härra president kõigepealt suur tänu kõikidele variraportööridele suurepärase koostöö eest kõikides üksikasjades ei ole me samal arvamusel, aga me kõik leiame, et relva ekspordikontrolli tuleb suurendada. meil on väga erinevad poliitilised äh, arvamused, aga me leiame, et relva ekspordikontrolli tuleb äh, kon-, et meil on vaja relva ekspordikontrolli. meil on üha rohkem terrorirünnakuid olnud Euroopas, see näitab ka, et äh, relvade eksporti tuleb kontrollida. me oleme näinud, et viimasel ajal läbi viidud terrorirünnakute puhul on tihti kasutatud just Euroopa relvasid Hispaania meedias näiteks kirjutati seda, et Hispaania kuningas soovib Saudi Araabiasse minna selleks, et äh, relvalepinguid sõlmida. Barcelonale tuleb selgeks teha, et äh, tuleb müüa pigem maailmale rahu, mitte aga relvasid. samal ajal näeme ka, et mošeedes äh, inimesed radikaliseeruvad. Saudi Araabia toetab ka radikaliseerunud mošeesid ja peale selle on need ka süstemaatiliselt eksportinud ka Süüria sõjal veel relvasid Süüriasse. sealsed ähm, mässulised on need relvad kätte saanud. Euroopa relvad jõuavad terroristide kätte ja sellega me ei saa nõustuda, meil on vaja välja töötada ühised reeglid. me oleme paika pannud kaheksa kriteeriumit, millega siis tuleks täiesti võimatuks muuta see, et relvi tarnitakse konfliktipiirkondadesse. me näeme, et liikmesriikide eh, kontrollist ja hindamisest ei piisa, sest tegelikult need krit-, sest äh, ekspordid toimuvad, aga me soovime nüüd nende kriteeriumitega saavutada seda, et Saudi Araabiasse enam relvasid ei tarnitaks. praegusel hetkel kahjuks olukord veel selline ei ole. meil on äh, riike, mis ostsid kokku relvasid rahuaegadel ja nüüd on kaasatud varisõdadesse, kus neid relvasid kasutatakse. peale selle tekib nüüd küsimus, miks ähm, mõned liikmesriigid ikka veel väljastavad tarnelubasid. kas meil on võimalik need tarned peatada, kas me saame vältida seda, et ähm, relva ekspordid lõpetatakse? parlament tegi ettepaneku sisse viia embargo Saudi Araabiale ja ka teistele riikidele. see on tegelikult ainus võimalus ähm, äh, selleks, et äh, karistada neid riike, mis äh, reeglitest kinni ei pea. me ei räägi ju siin mitte ainult sellest, äh, milleks neid äh, relvasid ja sõjalist materjali kasutatakse, vaid tuleb rääkida ka sellest, milline olukord on nendes riikides. nelikümmend protsenti relvadest ja sõjaväe varustusest läheb just Lähis-Itta viisteist protsenti ainult Euroopasse. meil on liiga palju relvasid Euroopas, me peame neid eksportima, sest muidu tekib relvatööstusel probleeme. ja on selge, et relvatööstus üritab iseenda vajadustega arvestada. ma siiski meenutaksin teile, et ühise seisukoha lõikes kümme öeldakse, et äh, tööturu huvid ei tohi olla relvaeksportide taga me peame välja saatma selge sõnumi. reeglitest tuleb kinni pidada, me ei saa rikkuda neid reegleid, mis me ise oleme paika pannud. muudatused tuleb sisse viia meil tuleb äh, kontrolle tugevdada ning peale panna sanktsioonid nendele riikidele, mis reeglitest kinni ei pea. me loodame, et proua Mogherini kasutab võimalust ja viib sisse relvaembargo nende riikide puhul, kus see on tõesti vajalik. me tõesti räägime mitte ainult olukorrast maailmas, vaid enda kodanike julgeolekust. nüüd äh, saab äh, sõna eesistuja nimel Mati Maasikas, tere tulemast siia ja kõrge esindaja äh, Mogherini nimel. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud liikmed. ma võtan sõna kõrge esindaja proua Mogherini nimel välisküsimustes ning ma tahaksin väljendada oma headmeelt äh, selle üle, et mul on võimalus seda teha ning tahaksin samuti tänada proua Valerat selle raporti eest. tegemist on äh, parlamendi järelevalvega relvaekspordi üle ja tegemist on Euroopa Liidu äh, tasandi läbipaistvusnõuete kehtestamisega relvakaubanduses. me näeme, et Euroopa Parlament, Vabaühenduse Koda nagu ühendused, akadeemiline maailm, tööstus on omavahel suhteid edendanud selles valdkonnas, see on oluliseks saavutuseks ja see näitab, et dialoog ja läbipaistvus äh, on äh, loodud ning äh, Euroopa Liidu ja liikmesriigide vastutusvaldkondadesse sellega ei sekkuta. kui me vaatame nüüd relva kaubitsemiskokkuleppeid, siis äh, oluline on see, et äh, läbipaistvus ei tohiks ohtu seada liikmesriikide või regionaalohutust. meil on olemas oma ühine seisukoht, mis äh, kiideti heaks kaks tuhat kaheksa, see raamistik on ainulaadne ja põhineb liikmesriikide vastutusel litsentside väljastamisel relvaekspordi valdkonnas ning seda vastutust jagavad nad liikmesriikide ekspordikontrolli asutustega. riskihinnangu kriteeriume, mille, mis on kirja pandud ühises seisukohas, on kõikehõlmav, eriti mis puudutab inimõigustest kinnipidamist ning rahvusvahelist humanitaarseadust. siin ning see puudutab samuti äh, nii riikide sise- kui ka regionaalset äh, stabiilsust liikmesriikide litsenseerimisasutused kasutavad äh, kasutajajuhistamise vaadati läbi selleks, et see kohandada relvadega kaubitsemiskokkuleppega. koos ühtse riskikriteeriumiga no oleme me üritanud saavutada ühiseid eesmärke, milleks on edendada vastutustundlikku relvaekspordi poliitikat ning äh, lähendada seda liikmesriikide endi poliitikatele. nõukogu ja Euroopa välisteenistus on loonud infovahetusplatvormi kus osaleb eh, tavarelvastuse eksperdi töörühm ning tegemist on siis IT-platvormiga, kus me saame vahetada informatsiooni ka riski hindamise kohta ning samuti litsentsi, litsentsi väljastamisest eh, keeldumise kohta. Eh, me oleme ka päevakajastanud andmeid ning Äh, selle tulemusena töötasime välja kaks tuhat viisteist äh, uued äh, ühised seisukohad. me lähtume sellest relva ekspordi poliitikas ka igapäevaselt. mis puudutab pilti väljaspool Euroopa Liitu, siis me näeme, et paljud kolmandad riigid on meie ühise seisukoha kriteeriumid kasutusele võtnud. Euroopa Liit nende abistamisel on kahe tuhande üheksandast aastast peale välja töötanud äh, laiad programmid tehnilise koostöö vallas kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat seitseteist aasta äh, programmeerimisperiood jõuab septembrisse lõpule, aga me oleme juba uue nõukogu otsusega tööd tegemas aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. edasi räägin veelgi laiemast pildist ja tahaksin rääkida relvakaubanduskokkuleppest. sellega on paika pandud äh, standardid selleks, et tagada suurem läbipaistvus ning vastutustunne. see jõustus detsembris kaks tuhat neliteist ja siiani sada kolmkümmend riiki on sellele alla kirjutanud ja kakskümmend kaks on veel osalised üks suurimaid äh, suurimad relvaekspordi import Venemaa, Pakistan, Hiina ei ole ei allkirjastanud ega ratifitseerinud seda kokkulepet. kõik diplomaatilised kanalid on kasutusel selleks, et julgustada neid riike, kes veel ei ole lepinguga ühinenud, seda tegema. samuti oleme me valmis oma abiprogramme pakkuma, kui vaja relvakaubandus muutub üha ülemaailmsemaks ning meie eesmärgiks on siin näidata eeskuju äh, ise eksportides. samuti on meie kohustuseks äh, kutsuda üle teis, üles teisi äh, relvatootjaid ja eksportijaid meie standardeid kohaldama. aitäh! aitäh ja nüüd kuulame ära fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei, härra Kelam, palun kaks minutit. aitäh, president, härra Maasikas. suur tänu kolleeg Valerole tema avatuse ja valmiduse eest selleks, et erinevaid vaatekohti välja tuua, mis ikka veel siin raportis kirjas on mul on väga hea meel, et selle raportiga tuuakse välja see, et igal suveräänsel on riigil on õigus ennast kaitsta ja peale selle riigil on ka täiesti õigus siis äh, enda kaitsmiseks kasutada äh, sõjatehnikat see ühine seisukoht, kaheksa kriteeriumit on tõesti liikmesriikidelt võetud kohustus selleks, et süstemaatiliselt kontrollida relva eksporti ekspordilitsentside väljastamine on selgete põhimõtetega paika pandud. siin on küll probleeme ühise seisukoha rakendamisega, sellepärast me toetame öö, ähm, suuremat Äh, nõu-, toetame uue lähenemise väljatöötamist, kuid me ei arva, et meil oleks vaja äh, siin uusi kriteeriumeid paika panna, me peaksime lihtsalt olema äh, karmikäelisemad. väga tähtis on, et juba olemasolevaid kohustusi hakatakse ka täielikult rakendama. meil on vaja tõesti süstemaatiliselt infot vahetada ekspordilitsentside ja tegelike eksportide kohta. liikmesriikidel on väga erinevad võimalused info saamiseks see, et me infot kiiresti jagame, on väga tähtis, eriti kui valitsused peavad otsustama, kas ekspordilitsentsi väljastada või mitte. mul on väga hea meel ka nõukogu lähenemise üle nende probleemide puhul, näiteks see, et siin on välja toodud info jagamise platvormid relvade levik on ikka veel väga suureks probleemiks ja oleme sellega täiesti nõus. on väga tähtis et me selle probleemi tõhusalt ühise strateegia ja tegevuse kaudu lahendaksime ja kaasata tuleks nii liikmesriigid kui ka komisjon. me oleme näiteks lõike kakskümmend üheksa ja kolmkümmend neli kohta teinud osade kaupa hääletuse taotlused ja nii meie kui ka ECR fraktsioon loodavad, et teised kolleegid toetavad neid. aitäh! ja nüüd äh, palun proua Ayala Sender sotsialistide ja demokraatide nimel kaks minutit. aitäh, president. ka minu poolt suur tänu koostöö eest äh, proua Valerole. meie koostöö on alati olnud äh, suurepärane. suur tänu et te tõite siin välja ka uued punktid, nagu näiteks see, et äh, tehakse nimekiri üksikisikutest ja organisatsioonidest, mille puhul võib arvata, et nad on kaasatud illegaalsesse relvaeksporti. aitäh ka selle eest et äh, julgeoleku küsimused on siin raportis tõstatatud äh, täpselt samamoodi nagu ka see riiklike litsentside jagamine, need on tõesti riskitegurid, sellega tuleb tegeleda ja kõikide nende jõupingutuste taga on see, et me soovime saavutada paremat infovahetust. siin mainiti ka tulevikku ja Brexitit kui Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liikmesriigi, liikmesriik, siis see tõsiasi ei või endaga kaasa tuua seda, et julgeolekutase ja relvatarnete kontrollitase väheneb. suur tänu selle eest, et äh, siia raportisse on sisse kirjutatud ka informaatorite suurem kaitse ehk siis need inimesed, kes eh, ettevõtetes või siis ka valitsusasutustes töötavad ja rikkumistest teavitavad, et nad oleksid kaitstud. ja väga hea et meil on nüüd võimalik ka kolmandatest riikidest identifitseerida neid äh, inimesi, kes ei pea rangetest kontrollitingimustest kinni. samuti tuleb võidelda selle eest, et Euroopa reeglid võetakse üle ka ÜRO-s, selleks et me saaksime üleilmselt väga ranged kontrollid palun, härra Van Orden, ECR-i nimel. aitäh, president. meie kaitsetööstused on sisejulgeoleku ja ka majanduse jaoks väga tähtsad, me ei tohiks nende tähtsust alahinnata. viis Euroopa riiki on maailma kõige suuremad relvaeksportijad Euroopa Liidu liikmesriikide relvatööstuse jaoks on tõesti väga korralikud kontrollid ette nähtud, nende tegevust kontrollitakse, meil on ekspordikontroll paika pandud, hoolitsemaks selle eest, et äh, relvad ei jõuaks valedesse kätesse ja äh, mõtlen siin ka meie võimalikke vahendeid, baaririike ja ka terroriste, me ei soovi, et me siseriiklikult tööstustele veelgi rohkem reegleid peale paneks ma mainiks, et ka minu koduriik Ühendkuningriik on tegelikult väga korraliku relvaekspordi kontrollisüsteemi vä-, välja töötanud ja me ei ole siin üldse lähtunud sellest, mida Euroopa Liit on teinud. oleme nõus sellega, mida Valero raportis on öeldud, aga siin on ka problemaatilisi punkte, nagu näiteks Euroopa Liidu rolli suurendamine, ma tõesti loodan, et parlament lükkab tagasi kõik sellised soovitused, kus soovitakse peale panna sanktsioone nendele liikmesriikidele, kes ei ole nõus ühise seisukohaga. peale selle praegusel hetkel, kus eelarve on napp, et kus me siin suurendame võimekust litsentside väljastamiseks, et ka seda ei toetaks. ma mul on väga hea meel, et siin ka ÜRO rahvusvahelist äh, relvalepingut mainitakse. aitäh, härra Maasikas, et äh, ka teie tõite selle välja. me peame endalt küsima, et miks meil on vaja siin Euroopa Liidu tasandil tegevust suurendada, kui meil on tegelikult olemas juba rahvusvaheline raamistik äh, ja et rahvusvaheline üldsus peaks midagi ette võtma. väga vähe mainitakse neid riike, kes on kõige rohkem seda relvakauplemissüsteemi ära kaotanud ja sellega toitnud nii vägivalda kui terrorismi terrorismi kogu maailmas. Pakistan, Põhja-Korea, Hiina, Venemaa, Iraan, need on need riigid, millele me peaksime oma tähelepanu koondama. Nad ei ole ka kirjutanud ÜRO äh, relvakaubanduslepingule, samal ajal kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on seda teinud. E, e, suur aitäh, teile on üks äh, küsimus, härra Van Orden Scott Catolt kas te nõustute selle küsimusega? jah, palun. On... suur tänu, see relvaekspordi arutelu langeb kokku meeleavaldustega maailma suurima relvamessi vastu, mis toimub Londonis. peaminister May külaskäiguga Saudi Araabiasse, härra Van Orden, kas te hääletate Valer raporti poolt, kus tehakse lõpp relvaekspordile, millega tapetakse Jeemeni lapsi? Well, um, you... ma äh, panin tähele, et te küsimuse valmistasite ette, enne kui ma üldse rääkimagi hakkasin. ja samuti mulle ei meeldi see sõnastus, mida te kasutasite, loomulikult. loomulikult ma mõistan täielikult äh, hukka selle, et tapetakse lapsi ja teisi tsiviilelanikke olukordades, kui toimub relvakonflikt. kuid keelustada relvaeksport Saudi Araabiale, ei, loomulikult ma ei toeta seda, muide toimus äh, tegevus, mille võt-, võttis ette kama-, kampaania relvakaubanduse vastu, sealt see siis tulebki, mis oli suunatud Ühendkuningriigi valitsuse vastu, äh, seda arutas äh, Ühendkuningriigis kohus juulikuus käesoleval aastal ja see kohus toetas Briti valitsust. hetkel mul ei ole nüüd aega seda kohtuotsust ette lugeda siin, ma võin sel-, selle teile küll laiali saata, põhimõtteliselt järeldas kohus, et Ühendkuningriigi riisi, riigisekretäri otsus mitte peatada ekspordi lubade andmist Saudi Araabiasse ei olnud ebaratsionaalne või ebaseaduslik. ehk siis äh, see sai täieliku toetuse, suur tänu. suur aitäh, härra Naart, ALDE nimel, palun. E poolteist minutit. suur tänu, härra president. jah, palun, ärgem segakem legitiimset kaitset, legitiimseid ideid, see tähendab siis äh, tööstuse huve, äh, asjadega, mis ei ole legitiimsed. tähtis on, et meil on kriteeriumid, milles on kokku lepitud, need peavad olema tõhusad ja mitte ainult retoorilised. nüüd põhimõtteliselt räägime siin Jeemenist, kus sajad tuhanded inimesed, neid pommitatakse toodetega, mis on valmistatud Euroopas, see on häbiväärne me ei saa öelda, et see, mis praegu hetkel Euroopa Liidus toimub, peab jätkuma. verekaubandus peab jätkuma. ei, me ei saa rääkida legitiimsest kaitsest, kui tegemist on teiste inimeste häbiväärse verevalamisega. kui meil on sanktsioonid näiteks kui meil on, räägime piimatootest, siis on häbiväärne, et on sanktsioonid ka siis, kui muudetakse, kui müüakse relvi arvestamata kriteeriumitega. relvaekspordi liidrid rikuvad neid kriteeriume, me kas täidame reegleid või olgem ausad, vabaneme siis nendest kriteeriumidest ja sellisel juhul võime öelda, olgu, oleme küünilised, kuid vähemalt ausad. me müüme kõigile, kes ostavad tähtis on kaubandus ja mitte eetika. see on üldse tähtis. Um- palun proua Lösing, poolteist minutit kuue nimel. kui siin kuulata härra Van Ordenit, siis tundub, et kõik on suurepäraselt reguleeritud, kuid Euroopa Liidu relvaekspordid on suurenenud viimastel aastatel. härra Nart väga õigustatult tõi siin välja Jeemeni ja sellepärast on mul väga hea meel, et siin raportis tuuakse välja samme, kuidas seda hullumeelsust piirata. mina tegelikult oleks tahtnud veelgi rohkem sisulisi ettepanekuid selleks, et me saaksime relvaekspordi valdkonnas edusamme teha. probleem on täiesti ilmselge. nagu siin raportis öeldakse, need kaheksa kriteeriumi kriteeriumid on kriteeriumid, mis panevad õiguslikult siduva raamistiku Euroopa jaoks paika. härra Kelam, me ei räägigi siin uutest kriteeriumitest. meil tuleb aga tunnistada, et peaaegu kõik riigid tegelikult praegusel hetkel reeglitest kinni ei pea. näiteks Saksamaal, me ei räägi ju siin üldse Venemaast, näiteks Saksamaal äh, uuringud näitavad, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli üle nelja tuha ekspordilitsentsi, äh, mis kuuekümne kuues riigis ei pidanud kinni reeglitest või olid problemaatilised ja ma ei usu, et teistes liikmesriikides olukord parem on nii et äh, kui meil on tõesti midagi vaja, siis need on järgmised asjad kahjuks ainult esimese äh, aspekti puhul siin on detailselt toodud välja ettepanekuid, muidu on see raport väga hägune, meil on tõesti vaja tõesti väga kiiret aruandluskohustust liikmesriikidele peale panna, väga tähtis on see, et ka sõltumatud organisatsioonid saaksid kontrollida seda, peale selle on meil vaja ka sanktsioone nende liikmesriikide jaoks, kes pidevalt reegleid rikuvad ja kui me seda ei tee, siis meil jääb järgi lihtsalt üks äh, korralik traataed või sõel, kust kõik läbi läheb ja mitte midagi ei juhtu. On... järgnevalt äh, Roheliste nimel palun, proua Lunatšek, äh, üks minut on teil kõneaega, palun. suur tänu teile, juhataja, austatud minister, daamid ja härrad. selle debati puhul oleme näinud seda, et viimastel aastatel on meie eesmärk eh, migratsioonikriisi puhul just pagu, eh, pagemise põhjustega tegeleda. eesmärk on siis seista selle eest, et inimeste elatusallikad oleksid alles ja et nad ei peaks pagema oma koduriikidest, aga teisest küljest on muidugi tähtis ka relvaeksport. ja äh, rohelistest kolleegi tahaksin ma väga tänada selle suurepärase raporti eest, mis väga selgeks teeb seda, et äh, kahe tuhande kaheksanda aasta relvaekspordi seadus Euroopa Liidus on õiguslikult sidev ning sõda pidavates riikides eh, lubab seega eh, nendele riikidele, kes neid reegleid rikuvad, sanktsioone. sellepärast eh, kõik relvaekspordid Saudi Araabiasse tuleks keelustada, sellepärast et Saudi Araabia peab sõda Jeemenis, nagu juba öeldud, ja seda ei tohi juhtuda. ka minu koduriik äh, Austria müüs kolmkümmend tuhat väikerelva äh, Saudi Araabiale ja Jeemeni verevalamine peab lõppema ning äh, ma äh, kutsun üles proua Mogherinit, välisasjade kõrget esindajat, et Saudi Araabiale selline keeld ka rakendatakse, aitäh! suur tänu! järgnevalt EFTD nimel palun härra Kaarver kaks minutit, olge hea! suur tänu teile, juhataja! relva ja laskemoona eksport peaks sõltuma igast üksikust hinnangust ning kõik suveräänsed valitsused peaksid sama ise seda teha. kuna minu enda valitsuse poliitika osas on ka mitmeid skeptikuid, siis ma usun, et selline poliitika peab alati jääma koduriikide valitsuste kätesse ning sellepärast teab Briti valijaskond kõige paremini, kuidas kõige tundlikumate teemadega ringi käima peaks hakkama, nii nagu valimiskampaanias seda tihti on ka näha Brexiti järel peaks Ühendkuningriik eh, ka eh, mõtlema, kas jääda Euroopa Liidu eh, poole peale. mina selle poolt ei ole ja meie valitsus mõtleb küll, aga välispoliitika läbi partnerluslepingu, mis täna hommikul ette pandi, on väga ebadetailne ja väga hägune. austatud juhataja, selline ebaselgus ei ole üldse kellelegi kasuks ning see ajab asjad veel hullemaks, see ei ole piisav. selleks, et sõltumatut, sõltumatust sellest valdkonnast saavutada, peaks igal juhul sõjaväelistest üksustest Ühendkuningriik tagasi tõmbama, töötama kahepoolselt ja kui vaja, siis NATO-t kasutamata kasutama operatsioonides. selle poolt on Briti inimesed hääletanud, kui nad otsustasid, et eelmisel aastal referendumil, et peaks lahkuma Euroopa Liidust. järgnevalt kolleeg Schaffhauser ENF fraktsiooni nimel üheks minutiks. kõnelejal ei ole mikrofon. liikmesriikide relvaeksport, need reeglid ja nende öö, äh, kasutamine juba rikuvad meie liikmesriikide vabaduse. me oleme näinud Mistrali äh, keisi puhul, kuidas Prantsusmaa ei järginud oma kohustusi ja et millised, milline mõju võib olla. ja me oleme järginud äh, soovitusi, aga samas, kui läänerelvad peavad jõudma neonatside kätesse, nii nagu Ukrainas või džihadistide rühmituste kätte nagu Süürias või Lähis-Idas, kus on väga eriline nägemus demokraatiast ja inimõigustest, siis on see võimalik ja seda komisjoni toetusega ja isegi selle parlamendi toetusega mõningate riikide puhul. me ei saa tagada Prantsusmaa usaldusväärsust äh, Äh, sel moel mujal. see puudutab meie suveräänsust ja Prantsusmaa peab sellest Euroopast lakkuma. nüüd olid äh, fraktsioonide eeskõnelejate äh, kord, järgmisena härra Kaaler, palun poolteist minutit. suur tänu teile, juhataja. austatud härra Maasikas, suur tänu teile sissejuhatava sõnavõtu eest ja mul on väga hea meel, et meil on igal aastaselt see debatt päevakorras, sellepärast et teema on tähtis meie välispoliitika jaoks. ja peaks kõigepealt tunnustama seda, et meie Euroopa Liiduna oleme ainukene regioon siin maailmas, mis niivõrd suurt ka kriteeriumite kataloogi omab, millal ei tohiks relvaeksporti ellu viia ja see kataloog on tegelikult ka soovituseks teiste maailma osade jaoks, et nad ennast selle läbi orienteeriksid. loomulikult on ka realismi osa mm, samal ajal see, et me ühtse nõukogu seisukohta ei omaks, kui liikmesriikide asi ei oleks omaenda ekspordi äh, vastavalt nendele kriteeriumitele seada ning otsustada selle järgi, kas nad sellele vastavad või mitte ka see kuulub äh, tõe juurde, samal ajal arvan ma, et on õige, et meie nõukogu vastavate vastutavate töörühmade abil selle eest räägime ning mõtleme, millised on olukorrad erinevates konfliktipiirkondades ning äh, mõtleksime siis ka, kui tulemus oleks sellistel debattidel see, et meil oleks ühtne positsioon konkreetse konfliktipiirkonna jaoks see aitaks maailma turvalisust parandada ning konfliktipiirkondade oma samuti. ja ma arvan, et nõukogus on vaja seetõttu debatti edasi pidada ja kui, siis liikmesriikide parlamendid peaksid debatti, debatti pidama, kas nende omavalitsus nendest kriteeriumitest kinni peab, aga mitte ainult teised, kellel sinna asja pole. suur tänu. järgnevalt kolleeg Pitsule üheks minutiks, palun. Thank you, madam chair suur tänu teile, juhataja. see raport rõhutab väga õigesti seda, et liikmetel on kaitse-eesmärkidel sõjatehnika omandamine lubatud. selline omandamine aga ei ole paraku läbipaistev, mingisugust seire- ja aruandluskohustust ei ole. siia äh, on, siin on võimalik tegevus muidugi nende ettevõtete poolt, eh, kes relvi toodavad, aga paljude relvatootjate eh, kriteeriumid ei ole täidetud eh, ühtse positsiooni puhul. peaaegu tuhat erinevat litsentsi sõjarelvi Euroopa Liitu tuuakse ja me peame teadma täpselt, kust nad tulevad, läbipaistvust on vaja selle relvaekspordi puhul. rahvusvaheline üldsus tavapäraselt eh, reageerib väga aeglaselt konfliktitsoonides toimuvale ning meil on vaja ühtseid kriteeriumeid selleks, et eh, relvaeksporti kontrollida. ühtse kaitsepoliitika vajakajäämised, eh, killustamine ning ressursside dubleerimine on see, mis on äh, ka sõja, sõjatehnoloogia äh, ekspordi laienemiseni viinud, meil on vaja ka integratsiooni kindlasti Euroopa Kaitseliidus. kolleeg Tomatšitš üheks minutiks, palun järgnevalt. suur tänu teile, juhataja need relvad, mida Euroopasse tuuakse, äh, satuvad väga sageli valedesse kätesse ja nendega viiakse ellu sõjakuritegusid ning rikutakse inimõigusi. see on juba murettekitav, aga väga raske on seda ka muuta, sellepärast et äh, sõda, mis on alati üks suur koledus ning toob välja äh, inimestes kõige halvemad mm, osad. sõjatööstus aga sõltub konfliktidest. ja isegi, kui meil õnnestub esmasaajat kontrollida, siis me täpselt ei tea, kes või kelle kätes need lõpuks maanduvad. sellepärast, et inimene tapab lõppkokkuvõttes ja mitte relv üksi. see algatus tugevama relvakontrolli äh, ja relva ekspordikontrolli puhul äh, kõrge esindaja läbi ei aita vist neid ettevõtmisi kuidagi parandada, siin lihtsalt Euroopa Liit võtab endale uued ülesanded nagu tavapäraselt. minu arust ei ole see hea, sellepärast et ma arvan, et see mängib ainult kätte suurte relvatootjate äh, kätte ja väiksed reeglipärased käitujad kindlasti ei võida sellest midagi. Miguel Urban Crespo järgnevalt üheks minutiks, palun Amnesty International äh, eile avaldas oma raporti, mille järgi iga aasta peaaegu pool miljonit äh, inimest äh, relvade läbi hukkub, sajad tuhanded on sellest puudutatud konfliktitsoonides ning ebaseaduslike relvade levimise läbi samuti. Saudi Araabia saab relvasid samal ajal, kui ta pommitab koole ja haiglaid Jeemenis, Saudi Araabia piloote koolitatakse Hispaanias, pärast pommitavad nad jeemenlasi ja see on rahvusvahelise õiguse räige rikkumine. see ei tähenda mitte ainult Euroopa institutsioonidele ülesannet, vaid tegelikult otseselt ka Hispaania valitsusele tuleb öelda ja ka kuningakojale, et tuleb Saudi Araabia ja Katariga lävimist muuta ettevõtete huvid ei tohi kindlasti välispoliitikat dikteerida ja kindlasti mitte ka inimõiguste poliitikat selles raportis on positiivsed elemendid, mis puudutab äh, humanitaarõigusest kinnipidamist ja läbipaistvust. me ei räägi siin mitte ainult selle raporti poolt hääletamisest, vaid äh, me kohustuse võtame sellega, et see ka reaalsuseks muutuks. härra Puhner, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, Euroopa Parlament ütles väga selgelt oma sõna relvaekspordi vastu kriisipiirkondadesse. häbiväärne on aga see, et minu koduriik Saksamaa äh, ülemaailmselt on relvaekspordi number üks peaaegu kriisipiirkondades. kahekümne neljandal septembril valitakse ükskõik, kas siis Merkel või Schulz kantsleriks, aga asi läheb sama rada edasi äh, paljude relvaeksportide läbi. Merkel, Gabriel ja Schulz on avalikkuses eh, pagulaste päästjad, aga samas sotsialistidest ja eh, konservatiividest valitsus eh, on tegelikult pagu-, pagemise põhjusi põhjustanud oma tegevusega. sellised riigid nagu Egiptus, Katar ja Saudi Araabia on saanud sakslastelt relvi ja Saksa ekspordid on äh, kasutatud relvi siis selleks, et omaenda inimestega võidelda ja täpselt samamoodi Saksa relvadega võidleb Türgiga kurdide vastu. Saudi Araabia viib läbi Saksa relvadega Jeemenis sõda ja Egiptus pommitab omaenda inimesi Äh, väidetavalt selleks, et terrorismi vastu võidelda. minu jaoks on täiesti uskumatu kahepalgelisus see, kui me ühest küljest pagemise põhjuseid toodame ja siis oleme äh, püüne peal inimeste päästjad, sellepärast et võtame neid pagulasi ise vastu. suur tänu. suur tänu järgnevalt, härra Castaldo, üheks minutiks, olge hea. suur tänu, härra president, kallid kolleegid juba rohkem kui poolteist aastat tagasi arutasime me eelmine kord seda teemat ja ühist seisukohta seoses relva, relvaekspordiga. Äh, relvakaubandus järjest suureneb, eksporditakse kolmandatesse riikidesse, järgides demokraatlikke põhimõtteid, mis alati ei ole sugugi kindlad. jah, Saudi Araabia ja meie Euroopa Parlamendina kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruaris me nõudsime relvaembargut ja äh, mis oli, mis rikkus meie ühist seisukohta ja muuseas Itaalia, minu äh, koduriik, kakssada viiskümmend seitse miljonit relvakaubaldusele meie, meie riigist nendesse riikidesse, me oleme palju rääkinud, aga liikmesriigid on kurdiks jäänud, pommid äh, langevad jätkuvalt Jeemenis, inimesed äh, hukkuvad ja me oleme käed määrinud relvaga ja me ei järgi kaheksateistkümmet kriteeriumit, täiesti silmakirjalik on meie suhtumine, see on ainult äh, fassaad ja seda ma, sellest ma rääkisingi oma muudatusettepanekus ja suur tänu proua Valerole, et ta võttis selle oma raportisse üle. kaks tuhat kaksteist Euroopa Liit sai äh, Nobeli rahupreemiaga, nüüd me peame ka lõpuks ka selle väärilised olema. härra Brutum, palun. suur tänu, härra president rahvuskaitse kuulub liikmesriigi pädevusse ja ta peab selleks ka jääma. igal liikmesriigil on õigus arendada välja oma sõjatehnoloogia selleks, et ennast kaitsta ja tal on õigus vabalt oma relvi eksportida, aga samas tuleb kohaldada vastavalt äh, sätteid selleks, et vältida relvade saatmist nendesse riikidesse, kes on meie vastu pööranud või kes, kus õitsevad terroristlikud äh, organisatsioonid ja ma tervitan Valero raportit sellepärast, et ta rõhutab vajadust äh, kooskõla jaoks liikmesriikide vahel ja ma toetan seda Äh, veel rohkem, sellepärast et otsustati relvaembargo kasuks Saudi Araabiale, aga samas minu meelest on skandaalne Valero raportis see, kus räägitakse sellest, et Euroopa Liidule tuleb anda võimalus ja õigus äh, keelata või otsustada relva ekspordi üle, sellepärast et see on vastuolus rahvusliku suveräänsusega ja seetõttu ma e-, hääletan ka selle vastu. proua Heljo-Marii, palun suur tänu, härra president, ja kui me räägime äh, riiklikust kaitsest ja relvade ekspordist, siis ei saa äh, öelda ükskõik mida. aga me peame praegu meelde tuletama seda, et äh, suured relvaekspordid ja Euroopa Liidu liikmesriigid järgivad äh, Äh, rahvusvahelisi standardeid, Euroopa Liidu standardeid ja isegi mõningad äh, riigid, sealhulgas ka Prantsusmaa, äh, nendel riikidel on siseriiklikud normid, mis on veel rangemad kui Euroopa Liidu vastavad normid. ja kui me räägime nendest teemadest, siis me peaksime meelde tuletama ka see, seda, et kuidas omavahel peavad vastavuses olema riikide huvid seoses võitlusega terrorismi vastu, seoses võitlusega öö, öö, kaubandusel või kaubanduse vastu ja mõningate riikide olukorra destabiliseerimisega. Need riigid, kus konfliktid maailm on järjest rahvusvahelisemaks muutunud ja, ja täiesti selge on see, et on vaja teatud solidaarsust ja me ei saa keelata e, riikidel kaitsta ennast ja eriti, kui nad jagavad samu väärtusi kui meie, aga keelata a priori relva e, eksport, nii nagu mõned sellest räägivad, see on täiesti ideoloogiline seisukoht. see tähendab keelata riikidele õigust ennast kaitsta ja mingi pimeda naiivsuse nimel või pimeda hingellikkuse nimel äh, keelata meie kaaskodanike õigust ennast kaitsta, aga kontrollida väga rangelt relvaeksporti ja see on juriidiline, moraalne ja eetiline nõue aga keelata äh, rahumeelse patsifismi nimel Äh, pimedalt, äh, pimedalt äh, relvakaubandus. proua Aljo-Marii, sinise kaardi küsimus teile. Lunacek. härra Lunacek, palun. aitäh, proua Aljo-Mario, te räägite, et see on patsifistlik raport. see ju ei keela liikmesriikidel relvi eksportida. ühine Euroopa seisukoht relva ekspordi kohta Äh, on liikmesriikide poolt heaks kiidetud, liikmesriikide valitsuste poolt, ka äh, Prantsuse valitsuse poolt ja seal seisavad, seal on kaheksa kriteeriumit, millistele riikidele tohib äh, relvi eksportida ja ei tohi eksportida relvi riigile, mis peab sõda ja Saudi Araabia peab sõda, ta on pommitanud tsiviilsihtmärke Äh, on pommitanud eurajoone. Äh, tuhanded inimesed on saanud surma ja vi-, vigastada just nimelt relvaekspordi tõttu äh, Prantsusmaal, Saksamaalt, võib-olla ka Suurbritanniast ja Austriast ja mujalt. kas te tõesti saate öelda, et tegemist on patsifistliku jamaga, jutt käib inimeludest, sellest, et sõdasid ära hoida eh,? proua Alja-Mari, teil on sõna, palun mikrofon ma ütlen proua Lunatšekile, ma tean, mis on sõda ja kaitseministrina olen ma käinud äh, sõjas olevates riikides ja ma tean täpselt, mida see endast kujutab ja selles seisukohas tõesti, ma olen kursis sellega. aga teie äh, küsimuses on tegelikult kaks poolt. esimene asi, kriteeriumid, jah, riigid on kriteeriumid paika pannud ja sellest ma ka rääkisin, ka et Euroopa riigid ja Prantsusmaa oli see riik, kellel on kõige rangemad äh, kriteeriumid kogu maailmas selles osas, mis puudutab relva eksporti, see on esimene pool. aga nüüd, mis puudutab Saudi Araabiat, ma kuulen, et te väga palju räägite Saudi Araabiast ja tuletan meelde, et mina olen äh, Pärsia lahe delegatsiooni president ja kui te räägite Saudi Araabiast, võib-olla räägite ka Iraanist ja räägite ka nendest, kes äh, tekitavad täpselt sama suurt kahju rahvale, et vaadake neid raporteid, need on teised riigid, see ei ole Saudi Araabia ja tuletage meelde veel ühte asja, see, et äh, Pärsia lahe Araabia riikide koalitsioon Äh, Araabia lahe nõukogu, mis nemad on öelnud, kas te tõesti ütlete praegu seda, et te toetate mässajaid legitiimsete vastu, äh, valitsuste vastu, ka see on küsimus? suur tänu ja sõna on proua Komesil ühelmägi. see, mis proua Lunatšek ütles proua Alja Mariile, seoses sellega ma tahaksin meelde tuletada seda, et Prantsusmaa eesistumise ajal äh, sai sellest ühisest seisukohast ühine seisukoht ja raportis tuuakse välja e, relvaekspordiga seonduvad probleemid Euroopa Liidus ja räägitakse sellest, et on riike, kes süstemaatiliselt ei järgi ühist seisukohta, sealhulgas ka Prantsusmaa ja neid kriteeriumeid. ja just e, relvaeksport kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Saudi Araabiale, e, parlament nõudis relvaembargot arvesse võttes, Äh, kriminaalset tõesti sõda Jeemeni vastu, ma võin väga pikalt rääkida kõige sellest, et meil on väga palju selliseid juhtumeid, mis puudutab sellist relvakaubandust. et selline relvakaubandus on ohuks turvalisusele ja ka meie Euroopa turvalisusele, sellepärast et need relvad, mis eksporditakse kolmandatesse riikidesse, tulevad läbi relvakaubanduse uuesti Euroopasse tagasi ja võivad sattuda terroristlike rühmituste kätesse, nii nagu ka Prantsusmaal, nii et meil peab olema sõltumatu kontroll, meil peab olema teavitamise mehhanism, kontrollimehhanism koos sanktsioonidega ja ekspordijärgne kontroll selleks, et tagada, et ei toimuks reeksporti ja oleks täpne kontroll lõpptarbijate üle. ja väga tähtis on ka see, et Euroopa pärast Brexitit jääks truuks ühisele seisukohale. härra Fjellner. suur tänu, härra president mis puudutab seda küsimust, siis väga äh, lihtne on sellega seoses olla, saada populaarseks või olla populistlik jah, relvad on halvad, halvad, nendega tapetakse inimesi, lõpetame ekspordipunkt. aga sõjatehnika eksport tegelikult on seotud julgeoleku ja kaitsepoliitika ja kaitse, kaitseküsimustes ei ole kunagi lihtsat vastust, milline ettevõte võib müüa mida, kellele ja millal kas see on selline küsimus, mida me peame eh, juhtumipõhiselt või individuaalsete juhtumite kaupa hindama, aga selle küsimusega seoses, mis meid huvitab, on see, et kes otsustab Rootsis on vähe selliseid poliitikuid, väga vähe selliseid isikuid, kes oleksid selle vastu, et Rootsi saaks paika panna oma relvastust puudutava poliitika aga äh, punases, rohelises parteis on ka, ja on ka inimesi, kes leiavad, et on vaja ka sanktsioone, aga see ei ole kooskõlas meie iseotsustamise põhimõttega. subsidiaarsus ei ole midagi sellist, mida kohandatakse juhtumipõhiselt või iga kord eraldi. ma olen veendunud selles, et me suudame paremini toimida, me suudame rohkem ära teha ja seda just tehes omavahel koostööd. väga tähtis on see, et relvatööstuse osas võetakse otsused vastu koos. härra Fjellner, sinise kaardi küsimus, olete nõus vastama? raportöör proua Valero. Jag måste ju då ställa frågan var du har hittat den här uppgiften. ma tahaksin küsida teie käest, et kust olete saanud sellise informatsiooni, et Rootsi ja liikmesriigid peaksid vastu võtma otsused, mis puudutab nende relva öö, äh, eksporti. ühine seisukoht näeb ette miinimumtaseme kas te leiate, et Rootsi peaks oma reeglid muutma rangemaks, et igaüks toimetab enda eest, aga seda raportis me ei räägi sellest, et peatatakse eksport, vaid me räägime kontrollist ja ühistest reeglitest. Teie vastus, palun. suur tänu. aga te ei too välja erinevaid väikseid nüansse ja erinevusi, mis võivad öö, olla olemas. Te räägite karistustest, kui me soovime, et Euroopa Liidul oleks võimalus kohaldada sanktsioone ja karistada riike, kes teistsuguseid otsuseid on vastu võtnud, siis on see juba üle, riigiülene tasand ma olen veendunud selles, et teie raportile saab äh, osaks ulatuslik toetus, aga äh, see, mis puudutab sanktsioone, et kas see nüüd tõesti reaalsuseks saab, sellepärast et mulle tundub, et liikmesriigid soovivad säilitada selles osas siseriikliku pädevuse. Äh, proua Soraya Post suur tänu, härra president, ja kõigepealt tahaksin ma tänada äh, raportööri ära tehtud töö eest äh,. mina veendunud patsifistina ja feministina ma leian, et alati on väga raske otsustada või hääletada, kui tegemist on relvadega ükskõik millises vormis. aga ma leian, et on vaja tugevdada kontrolli Euroopa Liidu relvaekspordi üle. relvamüük kogu maailmas pidevalt äh, suureneb, lausa õitseb. kas me ei peaks lihtsalt keelama relvade tootmise? ÜRO otsustas keelata ära tuumarelva ja need olid just patsifistide liikumised ja feministide liikumised, kes selle eest võitlesid. ja pikka aega arvati, et see ei ole võimalik ja sellest ei saa mitte kunagi reaalsust. aga pessimistid eksisid meil, meie võitlus tuumarelvade vastu õnnestus ja nii, et ma arvan, et me suudame luua parema maailma ilma relvadeta, mis tugineb dialoogile. selles maailmas, mis on liiga ohtlik ja kus valitseb korratus, me peame üles ehitama kaitse Euroopa. eile oli see reaalsus ja mis järjest tugevnes, aga praegusel hetkel on see vajadus, vajadus, mille me peame suutma ellu rakendada, tuginedes meie väärtustele ja teadvustades seda vastutust, mis meil lasub. vastutust ehitada üles kaitse Euroopa, väga suuri edusamme on viimase aasta jooksul saavutatud ja meie parlament peab seda toetama, usaldus on väga tähtis, sellepärast et õigusriigis, nagu meie riigid on, me peame aru andma ja Valero raportis väga õiglaselt just nõutakse relvaeksporti kontrolli, selleks et oleks tagatud selles sektoris parem läbipaistvus. vastutus kaitse Euroopas, kes meid kaitseb, usaldus äh, mida me suudaksime sisendada meie kodanikesse üldise turvalisuse nimel, need peavad olema meie tänased sõnumid härra Cofferati, teil on nüüd sõna üheks minutiks. suur aitäh, president. ma olen sügavalt veendunud, et Euroopa äh, vajab uusi ja rangemaid reegleid, mis puudutavad relvaeksporti ja selle kontrolli olukord hetkel on tõesti väga murettekitav, me oleme viimastel aastatel olnud äh, tunnistajaks paljudele arengutele ja neid on ka täna mainitud. relvaeksport kahekümne kaheksast liikmesriigist on kasvanud. võib-olla üks asi, millele täna väga palju tähelepanu juhitud ei ole, on see, et süstemaatiliselt ja üha enam rikutakse seda kaheksat kriteeriumit, mille osas me kõik oleme ju kokku leppinud kui meil ei ole uusi reegleid ja kui meil ei ole ka korralikku sanktsioonide süsteemi, siis äh, jätkub äh, rahurikkumine ja samas äh, teadlikult vastutame me ka sõja õhutamise eest. ma arvan, et me peame kurssi muutma ning me peame hakkama tegutsema nii, nagu raportöör välja pakub. aitäh ja härra Fransulika saab nüüd sõna Äh, suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. äärmiselt oluline on, et meil on järjekindel ja sidus Euroopa ühise seisukoha ellurakendamine, see on selleks, et oluline, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne väärtustepõhine tegutseja. arvestades seda, kuidas relvade eksport mõjutab inimeste julgeolekut, peab olema relvastuskontroll range, läbipaistev ja kõigi osapoolte poolt aktsepteeritud seetõttu peavad liikmesriigid austama ühist seisukohta ja järgima neid miinimumnõudeid, mis sellest tulenevad. ma arvan, et äh, ühiseid kriteeriumeid tuleb rangemini kohaldada ja samuti tuleb parandada läbipaistvust Euroopa relvaekspordi kontrollisüsteemi äh, osas, arvestades seda, et kakskümmend kuus kuni kakskümmend seitse protsenti eksporditud relvadest aastal kaks tuhat kuusteist oli pärit Euroopa Liidust ja me peame samuti nõudma äh, aruandluskohustuste rangemat täitmist ja meil on vaja tõesti karmi sanktsioonide mehhanismi nende liikmesriikide vastu, kes ei järgi ühist seisukohta. aitäh, aitäh ja nüüd jõuame siis vaba mikrofoni vooruni ja kõigepealt härra Liits lugupeetud president, Euroopa Parlament on väga selgelt öelnud, et kahe tuhande kaheksanda aasta kaheksa kriteeriumi ellurakendamine on väga oluline, selles vallas kahjuks ei ole edusamme äh, jah, see õiguslikult siduvate kriteeriumide kataloog on selline, millest kõik liikmesriigid kinni ei pea ja seetõttu meil on vaja äh, sanktsioneerida neid Euroopa Liidu liikmesriike, kes neid kriteeriumeid ei järgi Eh, see raport, eh, eh, seda me arutame siis, kui Euroopa Liit tahab keskenduda relvaembargot Saudi Araabia vastu. kõik liikme, liikmesriigid on selles osas kokkuleppele jõudnud. Martin Schulz on oma valimiskampaania käigus öelnud, et paljud liikmes, mõned liikmesriigid äh, ekspordivad relvi pro, problemaatilistele riikidele. minu äh, saksa kolleegile härra Puhnerile tahaksin meenutada, et sotsiaaldemokraadid Saksamaal äh, on oma valimisprogrammis teinud ettepaneku ära keelata relvade eksport kolmandatele riikidele või seda vähendada. meil on vaja ühtset relvaekspordipoliitikat kogu Euroopale, aitäh proua Konechna järgmisena. suur aitäh, president, lugupeetud kolleegid. see raport näitab, kui ohtlik on olukord. relva eksport äh, on pidevalt kasvanud alates teisest maailmasõjast. kaheksakümmend kuus protsenti nendest relvadest jõuab Lähis-Itta siin raportis öeldakse väga õigesti, et mõned liikmesriigid on loonud strateegilise partnerluse riikidega, mis rikuvad inimõigusi äh, siin raportis aga ei juhita tähelepanu väljakutsele, milleks on vähendada Äh, toetust relva ekspordile. Äh, ma ei arva, et te usute seda, mida Bush kunagi ütles, et mida rohkem sõdureid meil on, seda rohkem rahu meil on. Euroopa Liit on suuruselt teine relvade eksport ja selline seisukoht on hüpo-, äh, silmakirjalik ja see maksab inimelusid. härra Sinadinas. lugupeetud president, relvatööstus Äh, toodab relvi äh, nii äh, relvajõududele kui ka teistele riikidele. ettevõtete vahel on suur konkurents, mitmed ettevõtted on seotud skandaalidega, musta rahaga, aga keegi ei täi sellest hoolivat samuti jõuavad relvad liikmesriikidest kolmandatesse riikides me peame selle probleemiga tegelema selleks, et suurendada Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika usaldusväärsust, samuti kaitsepoliitika usaldusväärt. praegu meil ei ole selgeid suuniseid selles vallas. Euroopa Liit ei tee mitte midagi, näiteks eh, seistes silmitsi nende rünnakutega, mida Türgi on teinud Kreeka ja Küprose vastu aitäh, meid on siin väga palju, kes me oleme patsifistid, aga me ei tohiks olla naiivsed. ja seetõttu ma tervitan seda tasakaalustatud raportit, mille proua Valero on koostanud. jah, see puudutab relvatööstust, see puudutab kaitseküsimusi, meil ei ole mõtet olla naiivsed, me teame, et Venemaa, Hiina äh, Äh, äh, äh, omavad väga konkurentsivõimelist relvatööstust, mis aga mind selle raporti juures kõige rohkem huvistab, on need kriteeriumid, mis me peaksime e-, esitama selleks, et me tõesti saaksime austada inimõigusi rahvusvahelisel areenil ja ka nendes riikides, kuhu me relvi ekspordime ja ma arvan, et Äh, seda aspekti oleks vaja tõesti läbi vaadata, sellepärast et väga paljud relvad ja sõjatehnoloogiad satuvad mitte patsifistide kätesse äh, äh, nii et, et väga oluline on, et me relvatehingutes tagame ka läbipaistvuse, sellega peaks tegelema Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamendid. aitäh, aitäh. proua Morvai järgmisena lugupeetud kolleegid, Ungari, minu kodumaa, on pikka aega rääkinud, et praegune rändekriis peaks panema meid vaatama selle probleemi algpõhjuste juurde. relvakonfliktid põhjustavad rännet ja kes on vastutav nende konfliktide eest, mitte Ungari, minu kodumaa. kelle suurepärane mõte see oli? kukutada Assad Süürias ja anda relvad eh, teatud rühmitustele, eh, kes tegelikult on terroristid. Eh, võib-olla need, kes sellest kõigest suurt kasu said, peaksid vastu võtma kõik Süüria pagulased ja kelle suurepärane mõte oli see, et et ähm, Iraagil on vaja, Iraagis on äh, massihävitusrelvad ja me alustasime Iraagi vastu sõda, kes sellest kasu sai, kes kõige suuremat kasu lõikas, võib-olla nemad peavad vastutama selle eest, mis praegu toimub, kes leidsid, et Liibüas tuleb kukutada Gaddafi ja kes äh, peatab kõik need inimesed, kes tulevad Sahara tagusest Aafrikat, nii et, et küsimus on vastutuses. ja nüüd saab äh, sõna proua Moor suur aitäh! praegu, kui me kõneleme siin eh, toimub rahvusvaheline kaitse ja julgeolekuseadmete eh, mess Londonis, seda peetakse iga kahe eh, aasta tagant Äh, seal on äh, üle tuhande viiesaja osaleja, seal äh, näidatakse tanke, snaipripüsse, sõjalaevu ja seal käivad kaubandusdelegatsioonid, sõjalised delegatsioonid ka riikidest, kus rikutakse inimõigusi, kus on konfliktid. seda messi korraldatakse Suurbritannia valitsuse kaitseosakonna egiidi all aga seda peetakse salaja äh, turvatarade ja politseinike selja taga. nii et, et relvakaupmehed saavad seal tegutseda nii, et, et nad ei pea avalikkuse protestide või läbipaistvuse pärast muretsema ja seda toetavad rahaliselt Ühendkuningriigi maksumaksjad. ma tõesti tervitan äh, seda raportit äh, ja kõiki, kes toetasid seda, et on vaja rohkem läbipaistvust. aitäh, järgmine kõneleja, palun härra Caputo, aitäh, lugupeetud president kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on eh, eksporditud eh, relvade arv tohutult kasvanud. me räägime siin kümneprotsendisest kasvust võrdsema, võrreldes varasema viieaastase perioodiga relvaeksport on, relvad on läinud probleemsetele piirkondadele, probleemsetesse riikidesse Euroopa Liidust me räägime väga murettekitavast rahvusvahelisest olukorrast, äh, olukord areneb pidevalt ja meil on vaja ühisesse seisukohta sisse viia uued kriteeriumid, mis arvestavad ka korruptsiooniohuga ja samuti sellega, et need relvad, äh, mida eksporditakse, võivad sattuda valedesse kätesse meil on seetõttu vaja paremat koostööst äh, tavarelvastuse ekspertide töörühmaga, et äh, äh, me teame, kellele need relvad lõpuks lähevad. aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni vooru ammendanud. ja nüüd härra Maasikas, palun. suur aitäh suur aitäh selle arutelu eest. on saanud selgeks, et relvaeksport on valdkond, millega seonduvad äärmiselt keerulised probleemid. moraalsed, majanduslikud, geopoliitilised, poliitilised ja nõnda edasi. ma ei hakka siin nendesse üksikasjadesse laskuma aga ma tahaksin toetada seda, mida Mihhail Kaaler selles arutelus ütles. nimelt kõigist relvade eksportijatest on Euroopa Liidul kõige tugevam süsteem kontrollimiseks, järelevalveks, meil on kriteeriumid. ma arvan, et meil on kõige rangem süsteem kogu maailmas ja see on võib-olla midagi, mida kõik võivad hinnata. vähemalt on tegemist faktiga, mida kõik peavad tunnistama ka siin kojas. kaks konkreetset küsimust liiki äh, esitati siin, mis puudutavad relvade eksporti Lähis-Ida piirkonna riikidele, iseäranis äh, sellistele riikidele nagu Süüria, Saudi Araabia, Iraak ja Jeemen. ma viitasin kriteeriumitele, kriteerium number kaks, inimõiguste kriteerium on kriteerium, mida kasutati põhjusena eh, selleks, et mitte anda ekspordiluba eh, seitsmekümne kahel korral aastal kaks tuhat viisteist ja kaheksakümne üheksal korral aastal kaks tuhat kuusteist. Te võite küll öelda, et see ei ole piisav, aga äh, siin on ka teatud suundumus täheldatav. mis puudutab üleskutseid äh, anda välja või kehtestada Euroopa Liidu äh, relva eks-, embargo mis tahes riigile maailmas selle eest, Äh, selleks on vaja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ühehäälset toetust, nagu te teate. tahaksin teid tänada selle väga huvitava ja kasuliku mõttevahetuse eest üks peamisi saavutusi Euroopa Liidu ühises seisukohas on, et Euroopa Liidus on rohkem läbipaistvust relva ekspordi küsimustes. meie tänane äh, arutelu näitab, et üksikasjalikku infot e-, Euroopa Liidu tasandil pidevalt edastatakse ja see on avalikkusele ja parlamentidele kättesaadav relvaekspordialaseid otsuseid, nendest otsustest teavitatakse ja seetõttu saab nende kohta esitada ka küsimusi Äh, niimoodi suurendatakse pädevate asutuste aruandekohustuslikkust. Äh, selline seos läbipaistvuse ja vastutustunde vahel on äärmiselt oluline äh, meie relva ekspordi seisukohalt. Euroopa Liidu ühisseisukohas öeldakse väga selgelt, et lubade andmine on liikmesriikide pädevuses selle liikmesriikide vastutuse taustal toetab Euroopa Liidu ühine seisukoht suurimat lähenemist äh, paljude ühiste elementide ja infovahetuse äh, läbi. aga loomulikult äh, tegemist on areneva protsessiga me toetame läbi ühise seisukoha täiendavate seisukohtade lähenemist ning loomulikult suurem parlamendi järelevalve nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Parlamendi tasandil on äärmiselt, äärmiselt vajalik ja sellele viidatakse ka raportis ja tahaksin lõpetuseks öelda, et meie huvid on ühised ja tahaksin veel kord öelda, et ma hindan parlamendi rolli, et nad selle olulise teemaga tegelevad, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna äh, proua Valero, meie raportöör, palun. suur aitäh. suur aitäh selle arutelu eest. see arutelu tõesti näitas, kuidas meil võivad olla väga erinevad seisukohad, aga kui oluline see teema ka on. Äh, oleksin tahtnud vastata härra Van Ordenile, kes ütles, et me ei rääkinud siin ülejäänud maailmast aga me praegu räägime just nimelt Euroopa kontrollist relvaekspordi üle ja seetõttu me ei räägigi teistest riikidest. nagu ma juba varem ütlesin, me ei räägi sellest, et igasugune relvaeksport tuleb lõpetada, me ei räägi ka sellest, et riigil ei ole õigust ennast kaitsta näib, et väga paljud inimesed siin kojas äh, on äh, aru saanud, et just nimelt seda me ütlemegi ma kutsun neid üles seda raportit uuesti lugema, enne kui nad selle üle homme hääletavad. ma ütlesin, et meil on olemas ühine seisukoht, see ühine seisukoht on väga hea õigusakt ning äh, ma rõhutan, et see on hea, kui seda korralikult kasutatakse meie usume, et paljudel juhtudel kriteeriumeid rikutakse, sellele viitab ka uuring, mille me tellisime. sellele vaatamata äh, usuvad liikmesriigid, et äh, nende reeglid on veelgi rangemad kui need, mis ühises seisukohas paika pandud. ja siit tekib küsimus, et kas asi ikka tõesti nii on. Prantsusmaa ütleb, et neil on kõige rangemad äh, reeglid samuti kuulsin, et Ühendkuningriigil on kõige rangemad reeglid, minu kodumaa esindaja rääkis, et neil on kõige rangemad esindajad, oluline ei ole see, kellel on kõige rangemad reeglid, oluline on see, et nendest reeglitest, mille osas me oleme kokku leppinud, ka kinni peetakse ja me oleme kõik kokku leppinud, et me järgime neid reegleid jah, on võimalik kehtestada rangemaid reegleid kui ühises seisukohas, aga ei ole lubatud kehtestada madalamaid reegleid ja meil on ka relvakaubanduse leping, milles on sätes, milles ei mainita ei eh, ühist seisukohta ega näiteks ka eh, Rootsi seadustes seda ei mainita, see on soopõhine vägivald ja see on osa inimõigustest. see on kriteerium, mis sõnaselgelt siin sees ei ole ja ma loodan, et tulevikus see kunagi siia jõuab. kui me räägime eh, sellest